Señorías, hemos agotado nuestro orden del día. El austatud parlamendisaadikud. nüüd öö, äh, oleme oma päevakorra ammendanud. järgmisel nädalal saate kätte protokolli. istung on lõppenud